päevakorra järgi on äh, Venemaa teemaline resolutsioon äh, iseäranis seoses Eston Kohveri, Oleksandsovi ja Aleksander Koltšenko juhtumitega. mulle on teatatud, mulle on teatatud, et härra Prokk soovib teha ühte teadaannet ah,. That, that's on Aserbaidžan, sorry ei siiski, eh, eh, hoopis Aserbaidžaani punktis soovite sõna. It's on Azerbaijan um,. Avem amendamentul trei prin... Läheme siis eh, muudatusettepaneku kolm juurde. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatused üks ja kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, tegemist on nimelise hääletusega, hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. see on vastu võetud. ja nüüd läheme järgmise punkti juurde. resolutsioon Angola teemal meil on nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. ja nüüd järgmine resolutsioon, Aserbaidžaani resolutsioon. ja härra Prokk soovib sõna võtta Äh, ma arvan, et mitte keegi ei kahtle selles, et Aserbaidžaani tuleb vägagi kritiseerida inimõiguste rikkumise pärast, vägagi kritiseerida. just sellepärast ma leian, et see algatusresolutsioon koostada on väga hea. aga teiselt poolt ei saa me kiireloomulisi küsimusi alati kasutada selleks, et põhimõttelisi poliitilisi küsimusi arutada, no näiteks läbirääkimiste pidamine, kui seda tuleb teha komisjonides arutades, rääkida ratifitseerimisest ja kui me mõtleme selle peale, kas me soovime seda nii-öelda lõunapiiri äh, energiavaldkonnas või me jätame kogu äh, Euroopa energiavarustuse Venemaa kätesse, tegemist on strateegiliste küsimustega, meil on vaja neid mõistlikult arutada vastavates komisjonides. ja sellepärast ma palun, et te arvestaksite sellega ja ütleksite, et võtame need osad resolutsioonist välja, otsustagem resolutsiooni üle, kuidas tahate, aga et me peame energiaküsimust põhjalikult arutama ja ma ei usu, et need need kiireloomulised küsimused, mille üle otsustatakse kolmapäeval ja mille üle neljapäeval hääletatakse, et me siis hakkame seal hääletama selle üle, kas peame läbirääkimisi Hiinaga või mitte. sama kehtib ka Aserbaidžaani kohta, see tähendab seda, et niimoodi me võime kõik selle töö ära lõpetada, me peame tõesti võitlema nende inimeste huvide eest ja sellepärast palun, et see võetaks päevakorrast maha. deci domnul brok a făcut sugestii härra Prokk tegi ettepaneku, et me muudame päevakorda. tahaksin kolleegidelt, kes esindavad fraktsioone, küsida, kas nad on selle ettepaneku vastu. jah, härra Panseri ausalt öelda ma ei saa sellest äh, ettepanekust aru, kas tahetakse resolutsioonist midagi välja jätta või tahetakse teha midagi muud. kui te tahate midagi välja jätta, siis kõik saavad ju hääletuse ajal vabalt hääletada. Äh, ma räägin siin sellest resolutsioonist, mida me kohe hääletama hakkame, kui te tahate hääletust edasi lükata, aga siis äh, selles osas arvame me, et et me peame hääletama inimõiguste rikkumiste üle Aserbaidžaanis ja sellist teemat peab käsitlema täiskogu. aitäh! mina olen aru saanud, et härra Brock nõudis, et me muudame päevakorda. ja seetõttu esitangi küsimusele fraktsioonidele, kas te olete valmis päevakorda muutma, kas te toetate päevakorra muutmist? proua Lunatšek But... aitäh, president, kaks asja. kõigepealt, nii palju kui mina aru saan ei ole päevakorra muudatused sellel hetkel enam võimalik. olen seda talitustelt kuulnud juba varem ja ma kuulsin, et Rahvapartei tahab hääletust edasi lükata ja teiseks, Rahvapartei osales variraportööride läbirääkimistel, nii et, et oleks olnud võimalik välja võtta asju, mitmetes küsimustes on osade kaupa hääletused, aga edasilükkamine praegu enam ei ole võimalik ja ka asjade väljavõtmine, te võite lihtsalt teha suulisi muudatusettepanekuid nii et, et äh, mina saan aru, et midagi välja jätta praegu saab ainult suulise muudatusettepanekute läbi, aitäh. Domnul Brock härra Brock. kõige lihtsam oleks ju see, et las siis koda otsustab selle üle ja me lükkame ju ainult hääletuse edasi, arutelu on ju peetud, päevakorda ei ole muudetud ja see on ju täiesti tavaline siin kojas, et me teatud põhjustel lükkame hääletuse edasi. ma ei saa aru, miks seda ei ole võimalik sellel puhul teha. kõik need kunstlikud päevakorra tõlgendused ei aita siin ka minu arvates, kui see koda soovib lükata selle küsimuse edasi, siis lükkame edasi ja siis kahe nädala pärast või millal meil järgmine täiskogu on, arutame seda. minugi poolest kas või septembri teisel äh, täiskogul täiskogul siis Brüsselis äh, see oleks kõige lihtsam minu arvates, me tõesti peaksime niimoodi mingi lahenduse leidma ja siis me saaksime ka suure häälteenamusega inimõiguste rikkumised Aserbaidžaanis hukka mõista see peaks ju olema kõikide huvides, kaheksa päeva ette või taha, see ei ole ju enam tähtis, ma võiksin teile veel rohkem rääkida sellest, kui palju kahju see resolutsioon tooks ja sellepärast las täiskogu otsustab ja kui te hääletate mulle vastu, no mis siis ikka teha, läks halvasti. Deci, deci, în această... Niisiis äh, antud olukorras on meil kaks võimalust. kõigepealt Äh, jah, võtta see punkt päevakorrast ära ja sellisel juhul hästi, see ei ole võimalik, niisiis see ei ole võimalik, äh, sellepärast et tegu on kiireloomuliste asjadega. Äh, teine võimalus on muuta päevakorda ning mina austan kodukorda ning ma, kui ma ütlesin, teine võimalus on muuta päevakorda tingimusel, et kõik fraktsioonid on sellega nõus on vähemalt üks fraktsioon, mis seda muutust ei soovi. kas on veel kolleege, kes soovib sõna võtta? jah, härra Marias. härra president, härra president. menetluslikult on see ju täiesti lihtne, sest äh, kolleegid ei olnud ju kohal härra Preda on ju ka üks resolutsiooni autoritest ja tema ütles, et Rahvapartei taotleb hääletuse edasilükkamist. see on nüüd ka tegelikult praegu see, mida me arutame, me peame hääletama selle üle, kas lükkame hääletuse edasi või mitte, see on ju imelihtne. kaks kolleegi on veel sõna soovinud, proua Valenciano Vă rog, vă rog, dacă am ascultat... Palun vaikust. Kui ma olen kellelegi sõna andnud, siis kõik teda ka kuulavad. Jah, kiirelo kiireloomulisi asju tuleb hääletada pärast seda, kui neid on arutatud. rahvapartei Äh, kui nad läbirääkimistel kaotajaks jäävad, siis üritavad selliseid trikke teha. Äh, kõik Aserbaidžaanis ootavad parlamendi äh, otsust, nii et, et me peame hääletama täna. härra Corrao on samuti sõna palunud. jah, üks hetk. tahaksin vastata härra Brokile, ta ütles, et me tahame sellest asjast poliitilist argumenti välja kasvatada, et asi ei ole kodukorras. et keegi ütleb, et on tegemist on liiga delikaatse teemaga, mida tuleb käsitleda komisjonis, nagu inimõiguste rikkumised Aserbaidžaanis ei olekski tõsine asi Äh, Venemaa kohta me millegipärast samasugust asja ei ütle. Äh, standardid on erinevad, inimõigusi Aserbaidžaanis rikutakse ja me lihtsalt äh, tahame selle inimõiguste resolutsiooni üle hääletada. aitäh, proua Harmspat. ja proua Harms on viimane sõnavõtja ja pärast seda. see puudutab kodukorda mina sain presidendist niimoodi aru, et meie kodukord ei luba seda, et me kiireloomuliste küsimuste hääletusi pärast seda, kui arutelu on peetud ja resolutsioon on esitatud, saame edasi lükata. kui see nii on ja parlamendi teenistused saadikutele enne hääletust seda ka selgitasid, siis tuleb see hääletus Äh, siis ei ole see hääletus, mida härra Brock taotles, üldse mitte lubatud ja seda ütlesite ju ka teie, härra president. E, jah, tegemist on kiireloomuliste asjadega, niisiis on vaja hääletada ja ainus viis ja ainus viis, kuidas e, siin midagi muuta on, muuta päevakorda, aga selleks on vaja kõigi fraktsioonide toetuse Äh, sellist toetust aga ei ole ja seetõttu alustame hääletust. niisiis äh, hääletame. Äh, lõige seitse, kes on poolt, es-, esimene osa, esimene osa, kes on poolt It's no manipulation, Mr. härra Brock, me ei manipuleeri siin millegagi. me järgime täpselt kodukorda, veel kord veel kord, me hakkame hääletama, eh, seitsmes lõige kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa po poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga me kontrollime, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. see on tagasi lükatud. nüüd äh, muudatusettepanek äh, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seega esialgne tekst, lõige viisteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine, kontrollime, esimest osa hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, muudatus üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kaheksateist, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üheksateist, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, lõige kakskümmend kaks, siin on suuline muudatusettepanek proua Šaakelt, palun proua Šaake, teil on sõna. aitäh, ma ei tahaks palju aega raisata, aga tegemist on vaid ühe korrektsiooniga, hoolitsemaks selle eest Odirhi valimisvaatlus, mis diskussiooni äh, ei pandaks halba vea, valgusesse, nii et, et jätame lõikes kakskümmend kaks viimase lause lihtsalt ära. kas keegi on selle vastu? ei? siis hääletame. hääletame lõiget kakskümmend kaks muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, hääletame kogu resolutsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud. Äh, kontrollime seda niisiis elektrooniline kontroll, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, ränne ja pagulased Euroopas muudatus kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. lõige viis kahes osas, mõlemad osad nimelise hääletusega, esimene osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kuus kolmes osas, kõik osad elektrooniliselt, esimene osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, kolmas osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus seitse, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige üheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muuda, suuline muudatusettepanek nüüd äh, proua Koratsa pildilt, mis puudutab muudatust üksteist. proua Koratsa pilt, teil on sõna, palun. ma teen väga lühidalt äh, ja kiiresti, ma arvan, et kõik on nõus väga lihtsa muudatusega, mis puudutab ühteteist jutt käib ühtsest asüülisüsteemist, arvestades laste parimaid huve, oleks see, mida tahaksin lisada, aitäh. kas keegi on vastu sellele suulisele muudatusele? ei? siis paneme selle punkti muudetud kujul hääletusele, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. hästi, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. me räägime äh, äh, muudatusest üksteist. Äh,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 tahaksin selgitada, et ma ei räägi siiski muudatusest üksteist, vaid räägin lõikest üksteist, kuhu me tahame lisada suulist muudatusettepanekut, kas ma loen kogu selle lõike ette? Cred că lumea știe despre ce este vorba. Jah, me teame vist, milline selle äh, teksti sisu on. Dedicare de mine Vom vota electronic paragrahv me hääletame elektrooniliselt, mis puudutab lõiget üksteist muudetud kujul, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. nii. nüüd läheme lõige kaksteist, muudatus üksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. I am told that the mulle Äh, öeldakse, et äh, võib-olla on tõlkes midagi valesti läinud. niisiis, selgitan veel kord kõigile, et me räägime lõikest kaksteist ja muudatusest üksteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. Deci, votul este deschis. hääletus on alanud votul este închis. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd muudatus kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Äh, muudatus üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatus neliteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud lõige viisteist, esialgne tekst kahes osas, nimeline hääletus mõlemas osas, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatus viisteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatus viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hästi, kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud.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 vastu võetud. ja nüüd äh, hääletame resolutsiooni eelnõu. nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud trecem la rezoluția privind nüüd äh, läheme äh, resolutsiooni juurde, mis puudutab Euroopa Liidu rolli Lähis-Ida rahuprotsessis. Äh, protseduuriline küsimus. meil toimusid väga pingelised läbirääkimised sellel teemal ja võib-olla vaataks uuesti läbi muudatuse üks, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et see ECR-i muudatus on väga ohtlik muudatusettepanek, siin räägitakse kahest riigist kahele rahvale, tegemist on sisuliselt etnilise puhastusega ning tahaksin meelde tuletada saadikutele, kakskümmend protsenti Iisraeli kodanikest on araabia päritolu ning ma loodan, et me ei saa lubada eh, sellist muudatusettepanekut, sest see seab ohtu meie parlamendi maine, me peaksime selle vastu hääletama. poliitilisest aspektist saan ma teie seisukohast aru, aga ma ei saa aru sellest, arvestades seda, et meil on kodukord, et see sellise ettepaneku nii hilja esitasite, nii et, et ei saa seda kuidagi vastu võtta, et me seda uuesti vaataksime läbi. niisiis, ma arvan, et asi on selge ja nii panen hääletusele muudatuse üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. erapooletu ei ole jah. nii, see on tagasi lükatud. muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud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 avem situația din Belarus. järgmiseks olukord Valgevenes. lõige kuus, esialgne versioon, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletu? vastu võetud. teine osa poolt? vastu, erapooletu? vastu võetud nimeline hääletus, muudatusettepanek number üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd resolutsioon muudetud kujul, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud avem raportul Lope Fontanier. järgmiseks proua Lope Fontanier raport Sotsiaalne ettevõtlus ja sotsiaalne innovatsioon võitluses tööpuudusega. lõige üheksateist, esialgne versioon kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt? vastu? erapooletu vastu võetud. lõige kakskümmend, esialgne versioon kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend kaks, kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletu, ta vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige kolmkümmend üks, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kolmkümmend kolm, kolmes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige nelikümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige viiskümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd põhjenduspunkt M kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. resolutsiooni ettepanek muudetud kujul, terviklikult, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud raportul Dlabajova. proua Dlabajova raport konkurentsivõimelise Euroopa Liidu tööjõuturu loomine kahekümne esimesel sajandil. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu? erapooletu? kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. lõige kaks, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on alanud. Votul este hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi originaalne äh,, originaalversioon enne lõiget kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud lõige üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõike kolmteist kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige viisteist kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletu. kontrollime. või hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. lõige kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige seitseteist, kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud soovite kontrollida, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksateist veel kord, esialgne versioon, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kolmkümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige viiskümmend kahes osas, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige konto soovite kontrollida, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Respins. tagasi lükatud. viiskümmend üks, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend neli kahes osas, esimene osa nimeliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu erapooletu. kontrollime. või hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. tahate kontrollida, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend üks veel kord originaalversioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend kolm, kes poolt? vastu, erapooletu. kontrollime. Votu je deskiss hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmiseks seitsekümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend üks, kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksakümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend viis, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud respins Ob. tagasi lükatud. kakskümmend kuus kolmes osas, kõik nimeliselt. esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kolmas osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksakümmend kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend kaheksa, kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Votul este închis hääletus on lõppenud. Adoptat. vastu võetud. sada kaks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuus neljas osas, kõik nimeliselt, esimene osa, hääletus on alanud. Votul este închis hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmas osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud neljas osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kolmteist, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. või äh, viide kaks, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. viide kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viide kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt C kolmes osas kõik nimeliselt. esimene osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud teine osa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. adoptat, a treia parte vot-. vastu võetud kolmas osa, hääletus on alanud. tenkis. hääletus on lõppenud. adoptat. F. vastu võetud edasi põhjenduspunkt F kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt H. ei, kontrollime tõesti, teine osa, põhjenduspunkt F, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud adoptat. considerentul h vastu võetud eh, põhjenduspunkt h eh, kes poolt vastu erapooletu vastu võetud. ja prin vot eh, nominal votul este deschis. resolutsiooni ettepanek muudetud kujul nimeliselt hääletus on alanud. închis. hääletus on lõppenud. vastu võetud. trecem acum la raportul Crisogonos al järgmiseks kolleeg Krisogonose raport kolmekümnes ja kolmekümne esimene aastapäev Euroopa Liidu õiguse rakendamisel lõige viis, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. lõige üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud lõige kakskümmend üks kahes osas, esi-, mõlemad nimeliselt, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend üheksa nimeliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. resolutsiooni ettepanek tervikuna muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. suur tänu, kallid kolleegid.